Kedves kollégák, rátérünk a... Lugupeetud kolleegid, me läheme nüüd hääletusselgituste juurde ja ma tahaksin teile kõigepealt öelda, et me oleme saanud väga palju taotlusi aga teisest küljest tuleb aru saada, et äh, meie koosolek tuleb varsti peatada, see peatatakse kell kolmveerand kolm, sellepärast et parlamenditeenistused peavad saama selle saali ära koristada, enne kui algab äh, kella kolmene istungi osa. ja seega need, kellel ei ole võimalik